Good afternoon, colleagues. I don't think I need to tere, kallid kolleegid, ma arvan, et ma ei pea nüüd hakkama siin haamriga vastu lauda lööma selleks, et koosolekuga pihta hakata. me hääletasime narkomaania teemal ähm, täna hommikul, väga tähtis hääletus oli see ja nüüd päevakorrapunkt number viisteist on Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse aruanne, tervitan siis Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse direktorit Aleksis Kuustiili see raport avaldati kuuendal juunil ning äh, annab ülevaate Euroopa narkootikumide olukorrast äh, ka Euroopa liikmesriikides, äh, samuti ka Türgis ja Norral. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta statistikapüllelt ning kolmkümmend riigi uimasti aruannet täiendavad seda aruannet ning kõik liikmed on saanud kätte äh, koopia sellest aruandest. annan meie külalisele nüüd sõna sissejuhatavaks sõnavõtuks, siis saavad sõna meie liikmed, õnneks võin seda sõna öelda nüüd mitmuses. ja ähm, meie raportöör on härra Boni ning äh, meie raportöör saab sõna pärast seda, kui meie külaline on oma sissejuhatava sõnavõttu kümne minuti jooksul ära teinud palun. tere. tere kõigile kodanikuvabaduste komisjoni liikmetele, lugupeetud daamid ja härrad, mul on suur rõõm täna tutvustada teile meie aruand-, aruannet üldjoones avaldasime selle vaevalt paar päeva tagasi, nagu esimees ütles, tegemist on väga tähtsa teabepaketiga kuivõrd raportile lisaks on esitatud ka üksikasjalik statistika, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta statistika bülletäänis ning lisaks uuendusena sel aastal on meil veel ka uue vormi alusel riigi uimasti aruanded, mis võimaldavad teil saada kokkuvõetult ülevaate riiklikest olukordadest graafilisemalt kui varem, kergemini loetavamalt, kasutajasõbralikumalt kui varem ning kõikides raportites on näha ka see, kuidas teie riik suhestub ülejäänud Euroopa riikidega. tahaksin tänada liikmesriikide kontaktpunkte, kes on esitanud meile vajalikku teavet ning suur tänu ka Euroopa Liidu agentuuridele ning institutsioonidele, kes meiega koostööd teevad kindlasti mäletate, et Euroopa narkootikumide narkomaania äh, seirekeskuse äh, juhib äh, sel aastal ka justiits- ja siseasjade ametite võrgustikku tööd ning seetõttu tahaksin selle võrgustiku nimel avaldada solidaarsust Londoni terrorirünnaku ohvritega. kinnitaksin, et meie omalt poolt oleme valmis igati kaasa aitama eurooplaste julgeoleku tagamisele ning äh, oleme omalt poolt valmis pakkuma parimaid äh, teenuseid Euroopa Liidu institutsioonidele ning kodanikele. mis on siis uues aruandes olulist? räägin viiest põhiküsimusest, olen valmis vastama ka täiendavatele küsimustele, kui see on vajalik, ja olukorra muutustest rääkides, siis peamised muutused on seotud sellega, et uimasti üledoosi surmajuhtumite arv on kasvanud ähm, juba kolmandat aastat järjest, tõuseb surmajuhtumite arv, siis äh, teine, uued sünteetilised opioidid äh, on äh, suu-, üha suurem rahva, oht rahva tervisele ja kolmandaks, teie komisjoni jaoks väga huviline teema, uued psühhoaktiivsed ained ja tahaksin tänada teie komisjoni selles kontekstis äh, täna hommikuse hääletuse äh, eest, millega toetasite õigusloomelist paketti, mis võimaldab ka meil tööd jätkata ning võidelda edaspidigi veelgi tõhusamalt psühhoaktiivsete ainete vastu. neljas tõdemus on, et viimasel kahe aasta jooksul on kokaiini kättesaadavus paranenud ning äh, räägiksin natukene ka kanepiga seotud äh, trendidest ning Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendite, äh, Ameerika Ühendriikide üliõpilaste äh, kanepi kasutamise erinevustest. kõigepealt üledoosid. juba kolmandat aastat järjest on üledooside arv tõusuteel, kuus protsenti sel aastal võrreldes eelmise aastaga. ja huvitav on võib-olla teie komisjoni liikme liikmete jaoks see, et suurem osa üledoosiga seotud surmajuhtumitest on seotud heroiini tarbimisega ja teiste opioidide kasutamisega äh, ja sag äh, sageli tarbitakse neid aineid äh, üheskoos alkoholi ja bensodiasepiinidega. vaadake seda joonist, mis on tehtud rohelise värviga, siin näete, et et iseloomulik on ka see, et üha vanemad inimesed kasutavad äh, uimasteid. nagu näete, peaaegu äh, kõikide vanuserühmade puhul on äh, juhtumite arv kasvanud võrreldes kahe tuhande kuueteistkümnenda ja kahe tuhande viieteistkümnenda aastaga. oluline on ka see, mida on võimalik ette võtta selleks, et selliste üledoosi vastu võidelda. selleks, et üledoosi ära hoida, on võimalik rakendada kahte sorti meetmeid ja kõigepealt vältida üledoosi võtmist üldse ja teiseks kanda hoolt selle eest, et inimesed, kes on öö, võtnud üledoosi, siiski jäävad ellu esimeste meetmete hulka kuuluvad opioidide asendusained. Euroopas on äh, umbes kuussada nelikümmend tuhat inimest, kes on äh, selliste programmidega liitunud. ja naloksooni kasutamine selleks, et inimest inimesi äh, taaselustada, siis äh, tarbib, äh, tarbimise süsteem, tarbimise ruumide süsteem, mida saab kasutada. tegemist ei ole küll väga levinud instrumendiga, kuid kasut-, seda kasutatakse üha rohkem meie liikmesriikides, ka mujal, väljaspool Euroopat, Kanadas näiteks on tegemist äh, sellise meetmega, mida opioidide kasutamise ning üledooside epideemia vastases võitluses kasutatakse. loomulikult äh, tuleb kasutada ka vastavaid ravimeid äh, ning võtta arvesse seda, et ravimite kasutamist tuleb aga kärpida juhul, kui üledoosi tulemuseks on metadooni ületarbimine näiteks siis äh, uued sünteetilised äh, opioidid on äh, äh, üha suurem oht. Äh, kakskümmend viis uut sünteetilist opioidi tuvastati kahe tuhande üheksast kuni kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani, eelmisel aastal tuvastati neist kaheksa. Need on väga tugevad ained, need sisalduvad ka teistes toodetes, mistõttu väga suur äh, uimasti oht kaasneb nendega ka ja samuti on ka võimalikud juhuohvrid. fentaniinide pere on samuti uus ohugrupp, fentaniinid on äärmiselt tugevad uimastid, mida saab kasutada ka ravimiteks ja sageli valuvaigistamise ja anesteesia eesmärgil eelmisel aastal teatati Euroopa varase hoiatussüsteemi kaudu kaheksast uuest fentaniinist, äh, kahe kohta viidi läbi riskihinnang eelmisel aastal ning äh, sel aastal on juba kolm uut fentaniini uurimise all. Need on väga olulised ained, sellepärast et nagu ma ütlesin, neid aineid leiti äh, ja seda seetõttu, et need on leitud ka segatuna teiste ainetega, nagu näiteks heroiin, kokaiin, üledoosi oht on seetõttu äh, suurem äh, ja seda ka nende inimeste puhul, kes teadlikult ei ole seda ainet äh, ostnud. riskid on sellega seoses suuremad ja isegi Ameerika Ühendriikides ja mujal inimesed, kes on seotud staaride maailmaga, lauljad, filmistaarid ja nii edasi on kannatanud ähm, fentaniini ületarbimise all üle ja sageli nad ei teadnud tõenäoliselt, et nad neid aineid on võtnud. Nad on kolm korda tugevama toimega ained kui ähm, morfiin, nii et ähm, kolmsada korda tugevam kui äh, morfiin, nii et äh, tõesti oht sellega seoses on suurem siis äh, uued psühhoaktiivsed ained. me oleme neid tuvastanud vähem, kuid äh, nende kättesaadavus on endiselt suur. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tuvastasime üheksakümmend kaheksa uut sellist ainet, nüüd äh, eelmisel aastal, kaks tuhat kuusteist, tuvastati kuuskümmend kuus uut psühhoaktiivset ainet selle languse on tinginud tõenäoliselt Euroopa Liidu ning liikmesriikide võetud meetmed, õiguslikud meetmed, samuti on seda mõjutanud ka Hiina õigussüsteemi muutus, sellepärast et mõningad ained on pärit Hiinast. aga oluline on toonu, toonitada siiski seda, et hoolimata sellest, et uute ainete arv on vähenemas, äh, siiski mõned ainetest, mis turule tulevad, on märkimisväärselt tugevamad, toimelisemad ning ohtlikumad kui need, mida avastasime varem. ja kui me vaatame olukorda, siis kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oli nelisada kakskümmend kolm ainet sattunud turule. Äh, nii et oluline ei ole see, millised päris uued ained tulevad, mõned ähm, ained tulevad turule, lahkuvad turule, tulevad uuesti turule, see näitab, kui oluline on tänahommikune teie vastu võetud otsus äh, järelevalvesüsteemi toetamise kohta siis on meil uus nähtus, mille kohta võite lugeda väikesest trükisest meie kodulehel, ehk siis kõrge tarbimisega marginaliseeritud rahvastikurühmad. siin on äh, kaks-kolm alagruppi, kes on äh, rohkem ohustatud äh, sihtgrupid, katinoon, süstitav katinoon, mida kasutavad sageli mehed, kes on sugulises vahekorras meestega, siis sünteetilised kanepipõhised ained, mida kasutavad kodutud ning samuti ähm, tarbimine vanglates. siis äh, järgmine teemavaldkond, millest tahaksin rääkida, on kokaiini tarbimine. viimase kahe-kolme aasta jooksul on ähm, kättesaadavus paranenud ähm, ja seda on mitmed, mõjutanud mitmed tegurid. kokaiin on niisiis kättesaadavam kui varem ja puhtam kui varem. ja õhus on veel üks küsimus, millele tuleb tähelepanu pöörata sel aastal ja järgmistel aastatel, on see, et kui, kas, kas see äh, kättesaadavuse suurenemine kajastub ka tarbimise suurenemises. see ei ole praegu veel selge. me teame, et mõningates äh, Lääne- ning Lõuna-Euroopa riikides, äh, suuremates linnades äh, on reovee analüüsides rohkem tuvastatud mõningates linnades kokaiini jääkuid. ja kolmkümmend kolm linna osalevad sellises analüüsiprogrammis ning kahekümne kahes äh, tuvastati süsteemist kokaiini. ja nüüd lõpetuseks paar sõna ka kanepist. kanep on endiselt see uimasti, mida suurem osa eurooplastest, täiskasvanud eurooplastest on vähemalt korra elus proovinud, üle kaheksakümmend, kümne seitsme miljoni eurooplaste vähemalt, vähemalt üks protsent täiskasvanutest tarbivad seda igapäevaselt ning loomulikult riigiti on olukord erinev. ja me eelmisel aastal algatasime uudiste hoiatusteenuse kanepi poliitika kohta ning kutsun üles äh, neid, kes ei ole registreerinud selle süsteemi jälgimisega liituma, see on suurepärane allikas, kui tahate olla kursis sellega, mis toimub äh, kanepi reguleerimise valdkonnas Euroopast väljaspool. ja kui me räägime, räägime nüüd kanepist, siis praegu me võime tõdeda, et äh, Euroopa Liidus on kanepi tarbimine poole vähem levinud kui Ameerika Ühendriikides ning olukord on stabiilne nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides. aga samas alkoholi tarbimine Euroopas on kaks korda suurem kui Ameerika Ühendriikides ning tubakat tarbitakse Euroopas neli korda rohkem kui Ameerika Ühendriikides ja mõlema uimasti tarbimine on langusjoones alkoholi ning tubaka tarbimine on nii Ameerika Ühendriikides kui Euroopas vähenenud viimaste aastate jooksul. nii et me peame siis analüüsima seda, mis on seda mõjutanud, kui tõhusad on olnud sekkumismeetmed ning kuidas võiks neid häid tulemusi äh, rakendada ka kanepi tarbimise vähendamiseks ja kanepi tarbimise olukord on olnud äh, pidevalt stabiilne, nagu ma ütlesin. niisiis äh, uimaste olukord on äärmiselt dünaamiline, äh, turg on väga äh, aktiivne, väga palju muutusi toimub äh, väga kiire tempoga. viimase kahekümne aasta jooksul oleme Euroopas näinud mitmeid reaktsioone rahva tervisega seoses, meil on HIV ja C-hepatiidi haigestumiste arv vähenenud, see on väga tore, aga samas narkootikumide tarbimisega seotud surmajuhtumite arv kasvab ning äh, uute psühhoaktiivsete ainete turg äh, kasvab samuti. on ilmumas uued väga suure riskimääraga uued psühhotroopsed äh, ained ning ma ei maininud veel seda, et viimastel aastatel oleme täheldanud, et neli kuni kuus protsenti noortest äh, on juba sellist, selliseid aineid kasutanud, nii et riskid ei ole kuskile kadunud ja unustada ei tohiks ka unustada uusi sünteetilisi opioide ja fentaniine. kõike eelnevat arvesse võttes tuleks äh, uimastivastase võitluse tegevust kooskõlastada ning äh, tõhusamaks muuta Euroopa tasandil tänahommikune otsus oli üks samm sellest teie kojas ja nagu äh, volinik ütles, loodetavasti uus tegevuskava võetakse vastu äh, Malta eesistumise ajal. see on ka üks uus oluline element äh, ning meie omalt poolt oleme valmis veelgi rohkem lisandväärtust ning toetust pakkuma Euroopa Liidu liikmesriikidele ja institutsioonidele ning eurooplastele üldisemalt, et tagada, et Euroopa oleks turvalisem ning tervem. ja, ja meie panus väljendub selles, et meie narkootikumide vallas tehtav poliitiline tegevus oleks parem, rohkem teadmistepõhine. suur tänu! suur tänu. Äh, täna oli meil natukene rohkem aega tutvustada äh, seda teemat ja teie aruannet, eelmine kord oli meil äh, oluliselt vähem aega, aga mul on hea meel, et täna saame siis natuke pikemalt peatuda sellel asjal. ja ma saan aru, et kolleegid soovivad kiivalt sõna. mõlemad sõnasoovijad selle õigusega saada, aga kõigepealt meie raportöör härra Pooni suur tänu, härra esimees. ja suur tänu, härra president selle väga täpse aruande eest ja suur tänu äh, ka trendide kirjeldamise eest, sest et väga oluline on mõista narkootikumide kasutamisega seotud äh, aspekte ja selle arenguga toimuvat loomulikult eh, pean eh, tundma muret eh, üledoosi jär-, järel toimunud surmajuhtumite kasvu pärast, me peame natukene paremini suunama oma poliitikat ilmselt eriti liikmesriikide poolt ennetava tegevuse osas, me peame teavitama rahvast sellest, kui eh, kahjulik on kõikvõimalike narkootikumide kasutamine. ja ma arvan, et eh, see on seotud eh, ka meie suutlikkusega reageerida uutele trendidele ja fenomenidele. mõelda tuleb ka sellele, et kuidas liikmesriikide tasandil seletada teatud sotsiaalsed probleemid Te ise viitasite vanglatele ja kinnipeetavatele, kodututele, lisaks sellele veel nooremad põlvkonnad, kanepi kasutamine, eriti oluline selles kontekstis. Ameerika Ühendriikides on, oleme me näinud positiivseid arenguid, aga Euroopa Liidus on kanepi kasutajate arv kasvanud nii et ma arvan, et kõigepealt on meil vaja teha teavitustööd, infot tuleb jagada, selged poliitilised signaalid välja saata selle kohta, et kuidas me saadame, kuidas me saame aidata neid inimesi, kes on mõnide narkootikumide ja uut tüüpi uimastite mõju all. teiseks, kui me nüüd vaatame seda, et kokaiin on järjest kättesaadavam turul, siis me ei minu meelest ei peaks mitte ainult teavituskampaaniatele keskenduma, vaid ka Europol ja Eurojust ja korravalveorganid ähm, teatud äh, liikmesriikides peavad oma tööd tõhustama. asi ei ole mitte ainult nende uimastite kasutajates, eriti kokaiini kasutajate tõus on siinkohal tähtis, vaid ähm, asi puudutab ju ka pakkumist turg kasvab ja see tähendab seda, et on inimesi, origina-, kuritegelikke organisatsioone, kes seda turgu varustavad ja kellel ilmselt seda on teha lihtne. nii et me peame olema palju tundlikumad selle teema suhtes ja mõistlikumalt lähenema sellele problemaatikale saatma välja signaale, et me suudame reageerida ja on tegelikult olnud viimasel ajal äh, näiteid selle kohta, et korravalvel ei ole ja politseijõududel see asi kontrolli all. kui me räägime uutest psühhoaktiivsetest ainetest nüüd, siis äh, loomulikult on väga oluline see, et nende kättesaadavus on üsna suur, aga nende mõju on väiksem kui mõned aastad tagasi aasta kaks tuhat neliteist oli siis äh, aasta, kus kasutaja, kus neid äh, aineid oli kõige rohkem, aga aastal kaks tuhat kuusteist registreeriti siis kuus uut psühhoaktiivset ainet. ja minu meelest on äh, äärmiselt tähtis väga kiiresti rakendada see mudel, mille parlament on välja pakkunud, seda koostöös komisjoni ja mõistagi nõukoguga paar äh, aastat on äh, meil kestnud äh, tegelikult ummikseis selles valdkonnas. ja ma olen mõelnud sellele, et mis on meie tõhususmeetmed. eelmise mudeli puhul, eelmise mudeliga võrreldes vana mudeliga meil õnnestus äh, tulemusi saavutada kahekümne nelja, kaheksakümne kuu jooksul, uue meetodi alusel kolmkümmend kuus, kolmkümmend kaheksa kuud selleks, et meie poliitika hakkaks mõju kandma. liikmesriigid saavad kiiremini rakendada otsused, mis on seotud teatud äh, ainete keelustamisega, sellest võib rääkida, aga igal juhul see periood on lühem, võib-olla mitte nii lühike, kui me tahaksime, et see oleks, aga siiski paranemine ja minu küsimus teile, mida teil on vaja selleks, et see uus määrus käivitada? sest et on teatud nõuded, mis on äh, seirekeskusega seotud, tuleb teil esialgne aruanne esitada, siis teha äh, riskianalüüs ja see oleks kindlasti väga tugevaks aluseks edasiseks tööks ja ma arvan, et selle uue lahenduse üheks eeliseks on ka see, et äh, kui komisjon korraliku eelnõu ette valmistab ja selged signaalid tulevad, oleks teatud uute psühhoaktiivsete ainete keeld kehtiv kõikides liikmesriikides, mitte nii, et mõni riik keelustab selle ja teine mitte. see vajadus on väga oluline, sellepärast et uimastite levitamisele on tänapäeval uued kanalid avanenud, sealhulgas ka online keskkonnas. nii et kuidas hoogustada äh, paranemist selles valdkonnas ja siis järgmine punkt on seotud tulevikuga ja teie strateegiaga aastaks kaks tuhat kakskümmend viis ehk siis tulevikustrateegia. nimelt, kui meie hakkame eelarvet ette valmistama äh, eelarveperioodiks, äh, mis käivitub pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja see tähendab seda, et meil peavad olema korralikud rahastamise allikad ja seirekeskuse positsioonid peavad jääma tugevaks. lühidalt, kuidas äh, rohkem pöörata tähelepanu teavituskampaaniale, kuidas astuda vastu uutele fenomenidele, kokaiini kättesaadavuse suurenemine, koostöö Europoliga, mis te arvate uuest määrusest? mille eesmärgiks on uute psühhoaktiivsete ainete leviku vastu võidelda ja siis teie tulevikustrateegia ja teie tulevik jätkusuutlikkus. suur tänu, härra Booni ja härra Koio järgmisele. suur tänu, härra esimees. ma ei hakka nüüd enam kordama seda, mida härra Booni juba ütles. ma olen tema mõttearendusega täiesti nõus. ja tahaksin tunnustust avaldada äh, direktorile mitte ainult ähm, suurepärase töö eest, mida tema seirekeskus on teinud, aga suur tänu ka selle eest, kuidas te selle tänase ettekande esitasite, see oli väga täpne, viis äh, peamist probleemvaldkonda ja tegemist on siis põhimõtteliselt riigipõhiste äh, aruannetega Äh, see aruanne on väga hästi struktureeritud, siin on väga palju olulist informatsiooni, kehtib see ka selliste riikide osas, nagu seda on näiteks Portugal, nii et ma arvan, et äh, nendest aruandest on väga palju kasu. härra Booni ütles, et on olnud siis äh, selles valdkonnas nii positiivseid kui negatiivseid arenguid. mind šokeerib kõige rohkem võib-olla see, et täheldatud on vanglates narkootikumide ka-, kasutamise kasv. kuidas on võimalik, et kinnises valvatud keskkonnas on või-, võib niimoodi kasvada pidevalt unesite kasutajate arv? me peame need küsimused endale esitama ja kui me räägime kinnipidamiskeskuste reformist, äh, mida üritatakse käivitada Euroopas, peaks mõtlema ka sellele valdkonnale. härra Koostel viitas viiele teemale, võib-olla ras-, kõige raskem on äh, üledoosi äh, järgne, järgselt surmajuhtumid ja nende arvu kasv. tegemist on probleemiga mis, kas äh, probleemiks on see, et järjest äh, potentsemad uimastid äh, on turul kättesaadavad või on asi selles, et neid on lihtsam kätte saada uimasteid üldisemalt ja kas meie võitlus narkokaubanduse vastu on läbi kukkunud või on asi selles, et meie meetoditest ei piisa kuidas te selgitate, miks, kuidas selgitada seda, et äh, üledooside arv on tõusnud? ja siis veel üks äh, asi, mis minu meelest on oluline. nimelt äh, volinik Avramopolus rääkis nende narkokvartellide tohutust käibest härra Boonil on see ilmselt meeles, organiseeritud kuritegevuse kontekstis rääkisime me sellest. ja see, et äh, teenitakse nii tohutut suurt tulu selle kaubanduse pealt, on ka motiveerimaks äh, siis äh, väikehangeldajaid ja kaubitsejaid. selge on see, et repressiivne poliitika ainuüksi ei lahenda probleemi Portugalis oleme me saavutanud väga häid tulemusi meetmetega, mida ka aruandes heaks meetmeks on peetud ja neid tuleks ka ülejäänud Euroopas siis levitada. suur tänu. suur tänu, härra Coelho. ja annaksin nüüd siis sõna härra Kustilile. Teil on sõna, võimalus vastatu, vastata nendele küsimustele ja teha siis oma lõppmärkused ka suur tänu, tahaksin tänada ka härra Bonit ja härra Koiot. üritan vastata ja üritan vältida, et ma nüüd teise pika avalduse siin esitan ja ettekande teen. nüüd, kui tahate lisainfot, siis palun pöörduge uuesti minu poole. kõigepealt, äh, mis puudutab härra Booni kommentaari kokaiini äh, kättesaadavuse kasvu nagu ma ütlesin, erinevad indikaatorid näitavad, et äh, tundub, et Euroopa turul on ilmselt rohkem kokaiini kui varem. meil ei ole ühtegi tõendit praegu selle kohta, et sellega kaasneb ka klientide arvu või tarbijate arvu kasv. see asi on meil üsna pinevalt äh, vaatluse all. ja veel, te juba rääkisite korravalve, Europoli ja politseiüksuste tööst kõigepealt meie seirekeskud ja Europol teevad väga tihedat koostööd. Europol oli see amet, kus ma käisin ka esimesel ametlikul visiidil oma uues ametis direktorina. ja praegu sõnastame uuesti meievahelist vastastikuse mõistmise memorandumi. ja tegime Europoli, Europoliga koostööd, kui nad esitasid tõsise ja äh, Äh, organiseeritud kuriteo ohuanalüüsi, SOCTA on selle dokumendi nimi, ja SOCTA-s, kui te seda vaatate, näete, et on väga oluline osa seal uimastitele pühendatud. eelmisel aastal esitasime koos Europoliga ka teise Euroopa narkoturu ülevaate ja see info, mille me esitasime koosile nõukogus, vähemalt see info, mis on minuni jõudnud on äh, võimalus, et seekord seatakse narko äh, valdkonnas üks prioriteet, mitte kaks äh, prioriteeti, aga et hõlmatakse siis kõik uimastid, minu meelest on see tehniliselt palju parem lahendus ja see annab võimaluse tagada selle, et kui liikmesriigid lähevad üle esialgse tegevuskava rakendamisele koostöö kontekstis KOOS-iga, siis ähm, pannakse kõik uimastid äh, samale, sama prioriteedi alla. see on esimene märkus. ja teine märkus, uued psühhoaktiivsed ained. üks uue seadusandluse ähm, parandusi näeb ette seda, et me kasutame ära seda aega, mille jooksul liikmesriikidel on võimalus äh, rakendada kontrollimeetmeid, mille osas nad on õpetanud. seekord äh, siis see periood äh, väheneb kaheteistkümnelt kuult poole aasta peale ja otsuse langetamise mm, vahel ja aine keelu, keelustamise vaheline aeg väheneb ja see on oluline samm. ja siis asi, mida nähti tegelikult juba ette üheksakümne seitsmendal aastal esimese tegevusega saab nüüd siis lõpu. ja siis te küsisite, et äh, mida me oleme teinud seirekeskuses äh, praeguste mudelite rakendamiseks, me oleme valmis, minu vastus on lihtne, teeme juba partneritega koostööd selles valdkonnas, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarves tegi komisjon ettepaneku eraldada väike lisaeelarve meie andmebaasi kaasajastamiseks, selleks läheb äh, võib-olla paar aastat, nii et oleme saanud lisavahendeid, mis annavad meile võimaluse selle vahendi kallal töötada ja annab meile siis võimaluse äh, selle suurte uimastite arvu ka tulla toime, teie komisjon ka toetas seda ettepanekut ja nõukogu ka. nii et lühike vastus on, et me oleme valmis ja vahendid on meil ka olemas. nüüd äh, vahe keskpikas perspektiivis hinnang, äh, siin ma oleksin ettevaatlikum, mitte negatiivne, vaid ettevaatlik. härra esimees, ma saan aru, et meie oleme ainus amet, kes sellist juttu räägib, aga meie jaoks, kellel on oluliselt väiksem eelarve kui teistel ametitel, et nii kiiresti kui võimalik oleks meil mingisugune aim selle kohta, milline näeb välja Brexiti järgne Euroopa, sest Brexiti mõju mitmeaastase finantsraamistiku aruteludele, aruteludel võib äh, kujuneda äärmiselt tähtsaks kõikidele ametitele. aga eriti nende ametite jaoks, kelle eelarve on väike sellel võib olla otsene mõju meie operatiivvõimele ja teie järgmine küsimus, viimane küsimus puudutas seirekeskuse strateegiat. palun, siin on äh, selle kirjalik versioon, ma annan selle esimehele üle. praegu äh, rakendamine käib, esimene aasta, esimese aasta poolpäev, poolaasta ja äh, näeme ette siis ka Seirekeskuse siseseid muudatusi ja nüüd härra Koeio küsimused, suur tänu selle väga positiivse märkuse eest ja pideva toetuse eest. mul on väga hea meel, et teile meeldivad need riigipõhised aruanded. nimelt, see on üks nendest viimastest äh, näidetest selle kohta, et me mõtleme sellele, kuidas võib-olla natuke teistmoodi teha asju meie seirekeskuses kuus-seitse kolleegi erinevatest osakondadest on väga aktiivselt tegutsenud ja tootnud midagi, mille üle võib tunda kindlasti uhkust. meie eesmärgiks on meie klientidele suunata rohkem meie aruanded ja teie olete üks meie kõige olulisematest klientidest, nii et mul on hea meel, kui te ütlete, et sellest infost on teile kasu. jah, ma olen nõus, et äh, võimesete tarbijate arvu kasv äh, on mõneti šokeeriv Äh, see on, äh, selle vastane võitlus on rohkem liikmesriikide teema, aga üldiselt on tegemist üldise teemaga. ja seega uimastid mängivad siin ise muidugi väga olulist rolli, äh, aga ka tervishoid ja, ja siis vanglates toimuv siin tuleks teavitustööd ka kindlasti teha, see nõuab investeeringuid, kuid samas ei ole kellelgi selget lahendust selge on ainult see, et me peame rohkem vahendeid eraldama ja meie seirekeskuse poolt oleme valmis nende probleemidega tegelema. ja nüüd tuleksin tagasi nende uute psühhoaktiivsete ainete juurde. siin aruandes on üks peatükk ka turu osas see, et sünteetilised äh, kanepipõhised ained on tegelikult väga väikeses kogus ja väga kontsent-, koguses ja väga kontsentreeritud osal turul kättesaadavad, teeb muidugi äh, korrakaitseorganite elu raskemaks. ja siis te küsisite üledoosi kohta ja turuväärtuse kohta. üledoosi puhul mul ei ole teile anda ühest vastust. ma tean, et me teame, et mõned äh, muutused liikmesriikide tasandil on seotud ka otseselt äh, sellega, et on äh, muutunud hindamisskeemid ja aruandlus. mõned liikmesriigid ütlevad, et see on ähm, ülehinnatud, selle mõju üledooside puhul alati ei tehta, ei suudeta anda konkreetset surmapõhjust, seda ei analüüsita ega registreeritata, registreerita. üks võtmetähtsusega faktor siin, mis rolli mängib, on see, et äh, sõltlased kasutavad järjest rohkem äh, ainete segu ja järjest rohkem äh, kasutatakse ka siis äh, metanoolipõhiseid aineid. Need, kes äh, surevad üledoosi tõttu, kasutades äh, metadooni näiteks või teisi ravimeid, siis üldiselt on tegemist inimestega, kes ei, kes ei läbi parasjagu ravikuuri. nii et osaliselt me tahame ravi suuniseid parandada, aga võib-olla üks oluline faktor oleks see, et et äh, ravivajadusi me ei suuda praegu katta ainult, ainult viiskümmend protsenti on see keskmiselt, on liikmesriike, kus on seitsmekümne peale, aga on ka neid, kus on kakskümmend viis, kolmkümmend protsenti. edasiminekut on näha, kuid see asi pole veel kuhugi jõudnud. turu äh, mahuhinnang kakskümmend kolm miljardit äh,, erinevad hinnangud kahekümnest kolmekümne ühe miljardini. mul on hea meel, et Avramopoulos, äh, meie volinik, nimetas seda, mis on väga tähtis element. isegi kui täna inimesed lihtsalt äh, narkosõltlased ei hukku suisa meil tänavatel meie enda ees, on see siiski oluliselt probleem, oluline probleem, mida alahinnatakse ilmselt. ja käime, üritame siis neid andmeid käidelda ja järgnevatel aastatel tuleme me välja uue hinnanguga, mis ilmselt äh, näitab palju suuremat arvu kui see esialgne hinnang, mille me seekord tõime. ja järgmine narkoturu aruanne, mis tuleb välja järgmisel aastal, peaks andma lisainformatsiooni. suur tänu, härra Kusens ja suur tänu härra Boonile ja härra Coelhole sellel arutelul osalemast. suur tänu selle ülevaate ja strateegia eest ja soovin kõigile selles ametis edu. Lähme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, päevakorrapunkti number kuusteist juurde. külalised on juba siin. suur tänu, et õigeks ajaks jõudsite. sõnad saab Manuel Navarrete, kes on Euroopa terrorismivastase võitluse keskuse juhataja Europoli juures. palun tulge siia etteotsa Good afternoon. Please have, please have a seat. Thank you. So colleagues, Europol has been producing kolleegid, Europol esitab meile, esitab iga aasta äh, raporti terrorismivastase võitluse olukorra kohta. DSAT äh, esitatakse juba mitu aastat ning äh, varsti saame me ka kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõppraporti. Don't worry. We'll get there, somebody will arrive. keegi ikka siia tuleb, ütleb esimees optimistlik. In the meantime, Mr Man-, Manuel. niisiis, äh, Manuel Navarrete äh, esitab meile esmased kokkuvõtted. okei okay. um,. I have just been advised the first, I do apologise neljapäeva pärastlõuna Äh, on muidugi alati keeruline aeg. Äh, kuna see kantakse üle äh, interneti, siis kuulatakse meid ka kabinettides, aga teeme väikse pausi, sellepärast et praegu kindlasti on kolleege, kes arvavad, et me alustame alles kümne minuti pärast. kas see sobiks teile? niisiis, viis minutit pausi, kolleegid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 okei okay,, I m soldiering on um.... no me nüüd ootasime. ja sekretäriaadi liikmeid on juurde tulnud, see on ka tore. I have, I have. ma tean, et üks äh, kolleeg tuleb ka kohale, üks kolleeg, viie minuti pärast tuleb tema kohale. okei okay,, we, we have some members who are joining us for this item. no mõned äh, kolleegid veel tulevad I'd like to welcome the EPP coordinator to... ma tervitan äh, siin Rahvapartei koordinaatorit ja hm, nüüd äh, suur tänu, Roberta, et sina vähemalt siia kohale tulid. tahaksin meenutada meie külalisele, et meie komisjonil on koosolekud iga nädal, mõned koos-, komisjonid kohtuvad vaid korra kuus ning äh, tahaks talle meenutada ühtlasi ka seda eh, ning eh, meie kohtumist eh, kantakse üle internetis ja see ka lindistatakse, sellel kui me siin lobiseme ühtlasi ka eh, teine koordinaator tuleb kohale, kokkuvõttes kvantiteet pole oluline, meie komisjonis on oluline kvaliteet ärge itsitage minu üle, ma üritan aega pisut pikemaks venitada. nii, Nadali, aitäh, et sa siia tulid. me pidime alustama kell kolm, nii et äh, ära muretse. niisiis, tervitan taas kord härra Navaretet, kes on Europolis terrorismivastase keskuse esimees, alustasime pisut varakult, ma äh, meenutasin äh, talle, kui suurepärased on olnud meie kontaktid Europoliga ning äh, äh, ning äh, võrreldes äh, minevikuga on meie kohtumised märkimisväärselt tihedamad. nii et meil on olnud väga tihe nädal väga paljudel põhjustel ning äh, päevakord on olnud väga täidetud, aga suur tänu neile, kes selle punkti jaoks kohale tulid, niisiis annan sõna härra Neva-, Naveretele, tema sõnavõtt jääb pisut lühemaks äh, kui esialgu ette nähtud, aga põhipunktid jõuab siiski ära jää-, rääkida ning äh, ta esitab oma terrorismi äh, vastase võitluse raporti TESAT eh, kaks tuhat seitseteist. terrorism on aina levinum fenomen üle terve Euroopa Liidu ja härra Navarrete, teile ütleme siin südamliku tele, tere tulemast. Te eh, olete terrorismivastase võitluse keskuse, keskuse juhataja. nii et annangi nüüd teile siis sõna. suur tänu teile Eh, tere päevast kõigile ning eh, ka kõigile neile, kes seda eh, veebi vahendusel jälgivad, tahtsin tänaseks kohale tulla selleks, et rääkida TESAD-i raportist kaks tuhat seitseteist. ilmselt olete kõik andmetega tuttavad, tead, teate, milline oli meie raport kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ning me Eh, praegusel hetkel oleme eh, koostöös eh, liikmesriikidega loonud, teinud tihedat koostööd meie raportite alusel. ma olen kindel, et te ootate minult rohkemalt liht-, kui lihtsalt faktid ja arvud ning esitan teile seega meie tegevuse tulemusi, seda Eh, milline on meie eh, tegevus eh, Euroopa kodanike kaitsel ja see, kuidas me, millised Europol liikmesriigid, mida, oh, milliseid samme oleme astunud kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, kuidas on võimalik tugevdada meie koostööd juba praegu Euroopa Liidus äh, Äh, eesistujariik äh, palus meil esitada ka äh, poole aasta raporti, et oleks võimalik raportit esitada paralleelselt. järgmine slaid, palun. kõigepealt näeme siin esmaseid andmeid. kaks tuhat kuusteist sada nelikümmend kaks ähm, äh, rünnakuplaani äh, kukkus läbi või neutraliseeriti ning sada nelikümmend kaks äh, inimest hukkus ja kolmsada seitsekümmend üheksa inimest sai vigastada. nagu te näete, tulemused on paremad kui kaks tuhat viisteist. rünnakuid on vähem samuti eh, on ohvreid vähem, eh, kuid eh, igatahes andmed on paremad kui, isegi siis, kui andmed on parema kui eelnevatel aastatel, on oht endiselt väga suur. aasta oli väga raske, kohutav. miks see nii on olnud? miks sellepärast, et ohvreid valitakse teistsuguselt sest praegusel hetkel valitakse sihtmärkideks suured rahvahulgad ning selle asemel kasutada, selle asemel, et kasutada eh, lõhkeaineid, kasutatakse näiteks veoautosid ning tihtipeale on tegemist täiesti äh, tundmatute isikutega, kes lihtsalt saavad innustust terrorismist, et rünnakuid eh, läbi viia. näiteks eh, nagu Saaventemi juures eh, rünnakud või, või see, mis toimus Euroopa institutsioonide metroojaamas. sellel tekkis nii-öelda kordistusefekt ning see sai loomulikult suure meedia tähelepanu osaliseks Eh, meil on eh, kaks tuhat vii-, kuigi kaksteist tuhat viisteist eh, oli rohkem ohvreid kui kaks tuhat kuusteist, on ohutunne endiselt väga kõrge ning äh, samas äh, sam-, sada äh, kolmkümmend äh, viis äh, ohvrit saja neljakümne kahest. džihaadi terrorism on tegutsenud aktiivselt ka kaks tuhat seitseteist, samas on reageerinud politseijõud, kohtujõud ja Europol väga aktiivselt tegutsenud. mitmed rünnakud toimusid äh, Äh, Prantsusmaal seitsmesaja kaheksateistkümnest raporteeritud juhtumist äh, kakssada kakskümmend, nelisada kakskümmend üheksa toimus äh, ähm, Prantsusmaal edasi. Itaalias toimus, oli selliseid rünnake ettevalmistusi kakskümmend kaheksa. seega otsustavaid tegust-, otsustavalt on tegutsetud kõikides liikmesriikides meil tabas kolmteist rünnakut ning eh, ena-, kõige rohkem eh, oli eh, ohvreid kahekümne teisel märtsil Brüsselis, kus kolmkümmend inimest sai surma, neljateistkümnendal määr-, juulil Nitsas Prantsusmaal ning üheksateistkümnendal 19 detsembril Berliinis samuti. väljaspool eh, Euroopa Liidu samuti oldi, oli Euroopa kodanike eh, terroristide sihtmärkide hulgas Alžeerias, Nigeris, Afganistanis, Bangladeshis, Indoneesias. seal oli samuti ohvrite seas Euroopa kodanikke, eh, keda terroristid kas vigastasid või tapsid. ka Euroopa kodanike äh, röövimine toimus väljaspool Euroopa Liidu piire. Euroopa Liidu kodanikud on äh, endiselt väga äh, väärtuslikud, väga väärtuslikud sihtmärgid, sest nende pealt saab välja pressida raha. sellised röövimised toimuvad eriti piirkondades, kus valitsuse äh, Eh, kohalolek on vähetuntav Liibüa, Mali ja Filipiinid. hinda, leiame, et eh, eh, välja ei valita kedagi konkreetse rahvuse pärast, vaid lihtsalt kasutatakse juhust. kuidas, millised on praegu terroristid äh, Euroopa Liit on rünnatud väga eh, hästi organiseeritud eh, ründajate poolt eh, ning samuti on toimunud spontaanseid rünnakuid suvaliste indiviidide poolt Äh, oleme seda, nägime seda Nizzas, Berliinis, Stockholmis, äh, Pariisis. Äh, välisvõitlejad on seadnud Euroopa Liitu sihtmärgiks juba pikk, pikki aastaid. ning terroristid on võib-olla lihtsalt inspiratsiooni saanud äh, Äh, islamiriigi poolt. Äh, mõnikord äh, tundub, et neid inspireerib islamiriigi moodus operandi ehk siis terrorism tekitab terrorismi, samuti on ka propaganda mõjutanud islamiriigi kalifaadi nimel võitlema Mm. mõned äh, terroristid olid teada ka politseile, kuid väga raske on aru saada sellest, kui suurt ohtu need inimesed tegelikult Euroopa kodanikele kujutavad. paljud nende seast ei olnud, neid ei peetud otseseks ohuks, neil ei olnud ähm, mingisuguseid kuritegusid sooritanud, mis oleks võinud olla terrorismiga seotud Eh, te lähete kiiremini edasi kui mina muust slaididega. tänan. ning eh, eh, näeme ka, kui palju indiviide on läinud konfliktipiirkonda, et terrorirühmitustega ühineda. ning eeldati, et see arv kas-, pidi kasvama, kuid tegelikult praegusel hetkel ei ole palju, no, no ei ole naasjaid nii palju olnud, kui esialgu eh, eh, Eh, oodata, osad, põhiliselt on tagasi tulnud alaealised ja eh, naised. Eh, praegusel hetkel tihtipeale pole otseseid kontakte olnud ISISega, oleme näinud, et naised võtavad islamiriigis aina aktiivsemat rolli enda peale ning neid kutsutakse ka üles, innustatakse rünnakuid läbi viima. Äh, praegu nad suudavad ennast juba nädalatega äh, organiseerida. Nad äh, tihtipeale on komponendiks sotsiaalsed elemendid, näiteks äh, sotsiaalne surve, see usulised veendumused võivad olla lihtsalt eh, lisatõukefaktor. aga nagu ma ütlesin, nad kasutavad väga eh, peeni relvi eh, ning ootavad lihtsalt uusi võimalusi. kasutavad ära E, mootorsõidukeid selleks, et süütuid ohvreid tabada. järgmine. räägime propaganda rollist. igasugune propaganda on oluline terroristide strateegia jaoks üritatakse tabada Euroopa Liidu liikmesriike, levitatakse ähm,, levitada äärmuslikku ekstremismi, kuid samas on äh, see propaganda levik vähenenud, seda tehakse aina rohkem koha peal. üritatakse seda kompenseerida ka äh, äh, laadides üles vanemaid videoid, sest uut toodangut on vähem. kahe tuhande viieteistkümnes aasta oli tippaasta, siis äh, pärast seda on äh, videote tootmine aeglaselt vähenenud. meetodid äh, on muutunud, kui kaks tuhat viisteist räägiti võiduka islami nimel võitlemisest, nüüd räägitakse kättemaksust ehk siis edust on Ehm, edust rääkimise asemel räägitakse läbikukkumisest nüüd äh, ning äh, Al-Qaeda kasutab ka sotsiaalmeediat äh, propaganda tegemiseks, aga praegusel hetkel on Al-Qaeda märkimisväärselt pärsitum oma tegevuses kui Daesh Äh, IRU ähm, levitab terroristi sisu, äh, palutakse äh, vabatahtlikult selle eemaldamist oma platvormidelt ning lisaks sellele teeme koostööd liikmesriikidega, üritame üritame teha kõik selleks, et platvormid ise tegeleks sellise propaganda mahuvõtmisega. Eh, lisaks eh, sellele on olemas ka sisefoorum. järgmine, palun. What can we expect in the near future? mida on võimalik tulevikus oodata? nagu te võite ette kujutada, väga raske on aimata, mis võib juhtuda tulevikus eh, Äh, olukord muutub ebastabiilsemaks ja seega ka raskemini ennustatavaks. ootame, eeldame, et keskendutakse spetsiifilistele sihtmärkidele, näiteks, äh, äh, näiteks valikute mõrvadele. viimastel aastatel oleme näinud kolme sorti sihtmärke mõned on valikuta eh, tekitatud eh, ohvrid, teised on eh, lääne elustiili sümbolid ja samuti rünnatakse ka võimuesindajaid, eriti politseinikke. kuidas see olukord Süürias mõjutab Euroopa Liidu olukorda ja liik-, seda ka liikmesriikides ja ümbritsevates riikides, arvan me, et kui Daesh lõpuks võidetakse äh, äh, koalitsiooni poolt Iraagis, siis on neil viis võimalust. kõigepealt jäävad piirkonda, äh, et edasi võidelda teine võimalus, islamiriigi asemel tekib mingisugune teine organisatsioon, mis jääb Süürias ja Iraagis, et nad ühinevad näiteks Al-Asnuraga. kolmandaks, et jäetakse sinna piirkonda ja tegutsetakse omal, et nendes enklaavides edasi, mida nad on võimelised hoidma. või Eh, liigutakse edasi kolmandatesse riikidesse, sellepärast on eh, väga eh, olulise, väga oluline koostöö selle piirkonna riikidega, mõned üritavad naasta Euroopa Liitu, sõltumata sellest, millised on nende valikud, on nad endiselt ohtlikud Euroopa julgeolekule, organisatsioonid, see organisatsioon on endiselt ohtlik kodanikud. see organisatsioon on näidanud, et nad võivad rünnata ükskõik millises Euroopa Liidu piirkonnas olukord kaks tuhat seitseteist sarnaneb kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta olukorrale. kaks tuhat seitseteist esimese kuue kuu jooksul on olnud kaheksa rünnakut. tahaksin kasutada juhust võimalust avaldada tunnustamist politsei, kohtuvõimude ja luurejõudude koostööle. terrorism, vastane võitlus, mitmepoolne koostöö suudavad veel päästa mitmeid elusid. Nad päästavad paljud, paljud elud Europoli roll on võimalikult hästi teenida liikmesriikide huve, meil on ka teisene roll, meil on analüütilised võimed või võimalused, paneme oma oskused ja võimalused liikmesriikide teenistusse. võin öelda, et kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki on äh, ühendatud meie luure- ja infosüsteemiga kus mais kaks tuhat seitseteist oli seitsesada tuhat, seitsesada kakskümmend viis tuhat äh, ähm, äh, andmeüksust ja oleme meie, meie andmebaasides on mitmed äh, kümnete tuhandete inimeste andmed ning ning me uuendame iga kaheteist kuu tagant oma andmeid. liikmesriigid kasutavad intensiivselt Europoli andmebaasi üheteistkümnenda maini kaks tuhat seitseteist on konsulteeritud kolmesaja tuhandel korral meie süsteemi, see süsteem on populaarne ja seda kasutatakse. oluline on see ka selleks, et oleks võimalik identifitseerida terroristi, enne kui ta suudab Euroopas kedagi tappa. olime teinud koostööd ka FBI-ga Ameerika Ühendriikides ning saame ka liikmesriikidest äh, äh, liikmesriikidest, see aitab ka paremini toetada liikmesriike nende poolt läbiviitavates uurimustes Europol, mul on andmed siin. ja, ja. siin olemegi, oleme toetanud kahesaja, saja kahekümne seitsme uurimise läbiviimist eh, eh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal sada viiskümmend protsenti rohkem kui kaks tuhat viisteist ning kolmeteistkümnes riigis on meil sideohvitser, äh, kes tegeleb koostöös vast-, terrorivastase keskusega. IRU äh, analüüsib vägivaldse sisuga äh, postitusi ning saavutatakse sellise materjali eemaldamine kaheksakümne neljandal kaheksakümne neljal protsendil juhtumistest. teeme tööd äh, rohkem kui kümnes keeles äh, ning koostöös komisjoniga oleme käivitanud äh, ka Euroopa Liidu sisefoorumi, et äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juulis lõime ka nõustamisgrupi, et võidelda äh, online propaganda vastu. Äh, ning tahaks mainida ka seda, kui oluline on koostöö, oleme teinud koostööd MENA riikide ja Lääne-Balkani riikidega ning eelkõige tuleb äh, säilitada äh, kohalik äh, koostöö, kohalikul tasandil koostöö Ameerika Ühendriikidega ning tahaksin oma esialgset sõnavõttu täiendada tänades parlamendi liikmeid teie otsustavuse eest, teie mõistvuse eest, teie toetuse eest, et meil oleks endiselt piisavalt vahendeid on oluline, et politsei eh, ja julgeolekuteenused saaks teha kõik nii palju, kui nende võimuses on, tahan teid selle eest tänada, nagu teiegi seda teete, siin mälestada ka ohvreid, kuigi oleme näinud, et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal eh, oli ohvreid vähem, sellest aga ei piisa, sest eh, iga ohver on ükskõik kui palju ohvreid on, on seda ikka liiga palju. mina Europoliga teeme kõike selleks, et praeguste väljakutsetega toime tulla. tean, kui raske on tunneli lõpus valgust näha, kui oleme tunneli keskel. tean, millest ma räägin, ma võitlesin ETA vastu peaaegu kakskümmend aastat. tean, kui raske see on ja mõnikord äh, ei ole isegi äh, lootust, et tunneli lõpus kunagi tekib äh, valgus, aga see valgus tekib, sest meil on demokraatia. suur tänu teile! Thank you very much indeed, Mr Navrat. suur tänu, härra Navrat. ja väga paljud meie liikmetest on teie jutu ajal tegelikult kohale tulnud, päris palju inimesi, see on, on vägagi paljutõotav areng. rääkisime varem sellest, kuidas on meie komisjoni liikmete ja Europoli suhe tugevnenud viimastel aastatel. me oleme äärmiselt teadlikud sellest, et Europoli roll on tähtis ja tähtis on ka teiste sellega seotud operatsioonide roll. aitäh teile, et te olete meid asjadega kursis hoidnud ja küsimuste vooru algustest on mul kaks küsimust. Jenny raport. ajakirjanikud räägivad meile, mis äh, islami äh, riigiga juhtub, äh, kuidas džihaadid pühasõdalased on meeleheitel aetud ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. ja me kuuleme sellest nüüd korrapäraselt, suurem osa inimesi teavad sellest. ja ma olen kindel, et Europoli analüüsid äh, on ka läbi viidud luureanalüütikud vaatasid Londoni rünnakut ja ütlesid, et see võis olla seotud Ramadaniga kuidagi ja mitte niivõrd valimistsükliga, aga me tegelikult ei tea. ja kas teie oma raportis analüüsite põhjalikumalt seda arengut? ja kas ähm, räägitakse, kuidas on viimase aja arengud mõjutanud äh, demokraatiat, äh, inimeste turvatunnet äh, ja kas selliseid väikese tehnoloogia kasutusega rünnakuid tuleb tulevikus meeleheitel aetud pühasõdalaste poolt rohkem ja nii edasi ja nii edasi, mida teie arvate? ja teine küsimus on seotud internetiga Äh, poliitikud kasutavad rohkem äh, märgistamist, internetti ja nii edasi ja nii edasi. Ähm, kuidas teie seda ähm, hindate? ja Natalja Kriiskep saab, Kriisbek saab esimesena sõna. ära ole nii üllatunud. suur tänu lugupeetud esimees, suur tänu, härra Navarrete, selle väga põhjaliku äh, tutvustuse eest. me küll ei ole saanud dokumendiga ennem tutvuda, tutvuda. ma saan aru, et seda ei saanud kohe avalikustada, aga igal juhul ma tervitan teie tehtud tööd ja seda, et üritate meile anda pikaajalisemat perspektiivi, ehkki terrorirünnakud paraku üha tihenevad. Teie aruanne äh, annab meile aga õige pilgu sellest, pildi sellest. see teema on kõikide eurooplaste jaoks oluline. analüüsid äh, ohust, äh, modus operandi analüüsid, mida kirjeldasite korduvalt, ning äh, terrorirünnakute olemus kui selline on väga tähtis äh, ka meie töös Euroopa Parlamendis. rääkisite korduvalt äh, terroristide tüüpprofiilist ja nende inimeste tüüpprofiilist, kes terroristi, terroristlikke äh, liikumistega liituvad sageli. kas sellest lähtuvalt oleks võimalik ennetustegevust parandada ning paremini tuvastada neid inimesi, kellest võivad terroristid saada? kuidas on võimalik teatavaid profiile tuvastada? mina olen prantslane ja üleeile see inimene, kes äh, Notre Dame'i ees tegutses, äh, äh, olevat olnud doktorant minu enda ülikoolis, ta tegi näo, et ta on minu ajakirjanik ja järsku ähm, äh, hakkas ta, hakkas ta kätte relvad ja asus tegudele nii-öelda. kas oleks võimalik siis kuidagi äh, paremini tuvastada selliseid isikuid tulevikus, kasutades ära neid äh, andmeid, mis on teie käsutuses. ja kui kõik riigid, keda see puudutab, Europolile saadaksid edasi kogu info, mul on hea meel, et riigid on niiviisi teinud, te ei rääkinud ka sellest, mida kutsutakse küberterrorismiks. sellest oleme rääkinud viimastel aastatel palju. nimelt äh, terroristide internetikasutus oma terroristlikeks ebaseaduslikeks äh, tegevusteks. kas teie andmed analüüsid seda teemat ka käsitlevad, kas küberterrorism kasvab tänases maailmas? ja kas äh, netti kasutatakse peamiselt propagandaks ja vähem terroristlikeks rünnakuteks äh, või, äh, või mitte. mida te arvate? suur tänu, Natalja Anna Kommes, palun. suur tänu raporti tutvustamise eest ning selle tähtsa töö eest, mida Europol teeb selles valdkonnas. me teame, kuivõrd suurel määral me sõltume sellest, et meie õiguskaitseasutused, luureametid ja nii edasi teevad koostööd. mind tegelikult ei üllata. mind ei üllata see, et terrorirünnakute arv Ramadani ajal kasvab, nii on see alati olnud igal pool võib-olla Euroopas mitte, aga viisteist, kaheksateist aastat tagasi, kui elasin Indoneesias, äh, elades äh, pidin sedasama tõdema ja äh, kui ja Iraagi ja Süüria arengud on seda veelgi soodustanud. mul on mõned küsimused. Manchesteri rünnakut seostati kuidagi Liibüaga. mitte Liibüa kodanikega või Liibüa kodanikuga siiski, aga Liibüa kodanikega, kes olid tegelikult Gaddafi äh, käest põgenenud. aga neil oli oma teatud äh, seos Liibüaga, mis vahepeal oli selliseks pelgupaigaks mitmetele terrorirühmitustele äh, ISIS sealhulgas. kas Liibüa tõesti on selliseks logistiliseks baasiks, mitte riigi, Liibüa riik, mida tegelikult ei ole juba olemas, aga, aga see territoorium mis on lihtsalt olemas ja mida võivad terroristlikud rühmitused ära kasutada. teiseks šiied ja sunnid äh, võitlevad omavahel. Katar on äh, sunnide rünnaku sihtmärgiks ning äh, terroristlik rünnak leidis aset ka Iraanis kas teie seostate neid asju? sunnilaager äh, on rahastanud äh, ISIS-t ja teisi salafistlikke rühmitusi, rääkigem ikkagi asjadest õigete nimedega, eks ju. ja kuidas, siis te, milline on teie tõlgendus äh, viimasest arengust, kas tõesti see annab põhjust karta, et tuleb veel rohkem terrorirünnakuid. ja Manchester ja London. paljud terroristidest tuvastati äh, äh, rahva poolt, nendesse oli tea-, teavitatud ametivõime, nad olevat, olid kahtlust äratavad isikud, nendes neid kahtlustati kui radikaliste, aga, aga õiguskaitseasutused ei äh, võtnud midagi ette ja nende väed, nende read on ka väga hõrenenud äh, Tori valitsuse ajal viimaste aastate jooksul, kas see on murettekitav? see on üks äh, kärpeprogrammide äh, mõju õiguskaitseasutuste personali on kärbitud ja ka tavalisi õiguskaitsetöötajaid, kes saaksid koordineerida oma tegevust ning juhtlangadest lähtudes teha uurimistööd ning äh, veel, mis on oluline, on radikaliseerimise ärahoidmine, preventsioon. see on seotud ka sotsiaalse tõrjutuse vastase võitlusega, suurem osa äh, terroristidest on teise põlvkonna sisserändajad, keda ei ole meie ühiskondadesse nagu kord ja kohus integreeritud. suur tänu, Anna, Katariina Tšenitši. suur tänu, esimees ka mina sooviksin tänada meie külalist eh, tehtud ettekande eest. ja eh, tänada ka selle eest, kui palju Europol on ära teinud selleks, et võidelda terrorismi vastu Euroopas. arvan, et eh, et need õnnetud viimaste rünnakute puhul on kõige, on ühisnimetaja see, et neid äh, rünnakuid on väga raske ette näha ning äh, sellega seoses äh, tahaksin küsida, kas te oleksite, olete täheldanud, kas need viimaste terroristide puhul on näiteks olnud ka muid täheldatud nende puhul muide kuritegude korda äh, saatmist. me äh, peaks äh, loomulikult eelkõige tegelema sellega, kas on tegemist terrori vastu võitlejate organisatsioonide või tuttavate isikutega, kas nad on ka muude kuritegudega seotud olnud ning teine küsimus, mis puudutab radikaliseerumise ennetamist ning ka radikaliseerinud isikute ühiskonda tagasitoomise eh, kohta. Eh, milline on teie suhtumine, eh, kuidas teha midagi selleks, et inimesed, kes on olnud vangis muude kuritegude tõttu, kes on näidanud kalduvust radikaliseeruda, kuidas oleks võimalik neid äh, nii-öelda tagasi tuua, et nendest ei saaks tulevasi terroriste ning äh, rääkisite ka küberkuritegevusest. Äh, tahaks teie käest küsida veel midagi. see, mis puudutab finantseeringut, terrorismi finantseerimist, millise milliseid äh, andmeid on kogu, äh, kogutud, millised on põhilised finantseerimisallikad, äh, kui suurel määral kasutab terrorism kõige kaasaegsemaid raha ülekandmismeetodeid. selline informatsioon oleks samuti vajalik, sest terrorism on muutunud aina Äh, raskemini ennetatavaks ning seega sellised inf-, äh, sellised äh, andmed, andmetesse süvenemine võivad osutuda väga kasulikuks, aitäh. Monika Holmajärv, palun. austatud härra esimees härra Navarrete, suur tänu kõigepealt selle eest, et te jälle olete tulnud meie komisjoni ette ja mul on tõesti väga kahju, et ma päris alguses teie ettekannet ei kuulnud. aga sellegipoolest oleks mul paar küsimust, mis äh, mul on kerkinud, neid ei ole väga lihtne vastata ja võib-olla ootan teatud suuna näitamist teie poolt. kõigepealt et eh, sõna oht, eh, sellel ei ole konkreetselt definitsiooni. Need ja ohustajad, need, kes olid eh, atentaatide taga, ei olnud alati need, kes olid kõige suuremad ohutegurid neid ei olnud kun-, tegelikult enamusi varem ohtlikena klassifitseeritud, nad olid pigem sellised kaasjooksjad teistele, kes olid ametkondadele teada ja võimudele teada. kas parem koordineeritus, jah, ühelt poolt, aga ka parem kontseptsioon peaks olema vajalik, et kuidas me suhtume sellesse ähm, kontingenti, sellepärast me ei räägi paarisajast inimesest, vaid paarist tuhandest inimesest ilmselt, äh, kui ma vaatan tervet seda kontingenti. kui ma käisin Prantsusmaal, siis mind väga huvitas see mõte, et üritatakse saada ühendused peredega, mitte ainult kontakti hoida nendega, aga vaid ka konkreetset abi pakkuda, kui nad on valmis abi vastu võtma ja on äh, siis võimudega, julgeolekuinstitutsioonidega, politseiüksustega koostööd tegema. ma arvan, et selles osas äh, peame me natukene veel järele jõudma, sellepärast et me need, nendele kaasjooksjate äh, puhul salafistide kogukonnas peaksime me nendest tuumikust, need nii-öelda kaaslohistajad suutma eras-, eri, eristada ja eraldada. ja siis, mis mind hämmastab, on see, et kui kiiresti noori inimesi on võimalik ümber pöörata. tavaliselt ei lähe selleks aastaid, nagu ma saan aru Äh, näiteks Manchesteri puhul tegemist äh, noore inimesega, kes oli täielikus meeleheites, äh, sellepärast et üks tema sõber tapeti. aga sellel ja, ja, ja see tapja on vangis ja kõik toimub kohtusüsteemi kohaselt, aga üldiselt tekib meil probleem, on tekkinud meil probleem moslemi kogukonnaga, kui me küsime nende käest, kes on teie peamine autoriteet ja kaheksakümmend protsenti vastas imaam, mitte kohtusüsteem. anti neile siis valik, kas kohtusüsteem, õigusriik või imaam ja sellest, nendest vastustest tuli välja, et nende äh, lähenemine on hoopis teine kui meie oma ja see sõnum kohtusüsteemi olulisusest ei jõua nendele lihtsalt kohale. me riikides räägime õigusriigist ja demokraatiast ja demokraatlikust riigikorrast, aga tundub, et see sõnum ei ole jõudnud kohale. ja viimane küsimus, infoanalüüs. tuli ju päevavalge, et info oli olemas, aga teabeanalüüs teatud inimeste ohu, ohtlikkuse kohta, nende liikumiste kohta, üks nendest on Saksamaalt äh, läbi Itaalia üle, üle Liibüa jõudnud jällegi Euroopasse, ju tundub, et võiks ju arvata, et inimeste puhul, kes on kusagil esile kerkinud, võetakse eraldi fookusesse ja see info, mis nende kohta kogutakse, analüüsitakse läbi ja vahetatakse. kui te enne Liibüas käisite juba, siis on see ikka ju üsna äh, Äh, silmatorkav, kui äh, salafistiks, äh, salafistina registrisse kantu Liibüasse läheb. seepärast, et ega Liibüa ei ole ju mingisugune sanatoorium, kus käiakse tavaliselt, vaid pigem koht, kus radikaliseerutakse, kus tegutsevad ähm, kuritegelikud organisatsioonid. aitäh As you can see, I mean all nagu te näete, kõik kolleegid, kes küsimusi esitavad, on teemaga väga põhjalikult kursis. ja kõik radikaliseerumine, trendid, ähm, äh, kõik on vägagi ajakohased küsimused, teil on väga raske äh, neile vastata nii põhjalikult, need nagu, need küsimused äh, oleks seda ära teeninud, aga võib-olla rääkige meile natukene sellest, äh, mida Europoli analüüstid on äh, täheldanud ähm, ja mis, millega meie pole veel kursis. katsuge siis vastata nii hästi, kui oskate nendele viiele kolleegile. suur tänu, väga asjakohased küsimused tõesti, aitäh, aitäh! mõnikord esitan minagi endale samu küsimusi äh, nagu teie olete esitanud, sellepärast et eks minu ülesanne olegi analüüsida tõsiasju, teha, püstitada hüpoteese ning äh, arendada neid, et siis ennetada tegevust ja sel moel toetada liikmesriike nii hästi kui võimalik. Te palusite mul tegelikult ähm, rohkem teha, kui teie saate aruanne äh, see hõlmab kus me siis praegu oleme, kas on võimalik midagi enamat teha, kas meil on võimalik paremini tegutseda ja mis on meie suurim väljakutse? ma kirjeldasin teile kahe tuhande kuueteistkümnendat aastat ja oma küsimustega näitasite, et olete kursis sellega, kui kiiresti muutuv on terroristlik, terroristide keskkond, meie peame olema sama kergesti kohanevad, äh, kiired vastavalt terroristide arengule. Teiegi mainisite seda, et meie peame oma teabevahetust parandama. jah, seda tuleb teha, me oleme teabe kvantiteedi ja kvaliteeti tegelikult üsna palju parandanud ja mitte ainult Europolis. Europol on lihtsalt platvorm, meie lihtsalt soodustame teabevahetust aga tõeline teabevahetus leiab aset bilateraalsel tasandil ja see toimib päris hästi. aga kahepoolne koostöö tavaliselt äh, ei salvestu kuskile. mitmeaastastel platvormidel on mälu, meie salvestame kõik, kogu infovahetuse, nii et seetõttu saame seda analüütilistel eesmärkidel kasutada ja seetõttu kahepoolselt äh, kahepoolsel teabevahetuskoostööl ja mitmetasandilisel teabevahetuskoostööl on vahe ja mõlemad täiendavad teineteist, meil on mälu, nagu ütlesin. aga igapoolikülgne koostöö on igal juhul suurenenud ja me peame ka meeles pidama seda, mis on oluline äh, sellise koostöö valdkonnas, kiirus on üks tuleb kiiresti tegutseda, info tuleb saata teile kohe, ei saa oodata nii kaua. kui tegemist on terroristivastase võitlusega, võistlusega. ja äh, info peab olema õige äh, vigadeks äh, võimalusi ei ole, sellepärast et liikmesriigid peavad tegutsema, meie toetame neid, meie info peab olema õige ning täpne suur tänu teile kõikide küsimuste eest, ähm, mis puudutab trende, siis jah, äh, politseitöö ning luureüksuste töö peamiseks äh, ülesandeks ongi leida mustreid, tuvastada suundumusi, trende, sellepärast et see aitab meil ette näha võimalikke terrorirünnakuid ja terroristide järgmisi samme. terroristid on muutunud, muutusid etteaimamatuks ja seetõttu on nende tegevus ka äh, ärahoidmatu. Äh, kui me aga kasutame teavet, teabevahetust, analüüsime seda teavet, mis meil on, siis äh, on meil paremad võimalused ohtude tuvastamiseks ning turvalisuse tagamiseks ning liikmesriikide toetamiseks. liikmesriigid peavad kandma hoolt selle eest, et radikaliseerunud isikud ei muutu terroristideks ning et juba terroristiks muutunud ei paneks toime terrorirünnakut. see on meie peamine ülesanne. me peaksime nende tegevuse tegema eh, etteaimatavaks, seega ka ärahoitavaks. praegusel hetkel viime läbi analüüsi, viime analüüsi eh, Äh, profiili äh, alusel, et miks inimesed äh, on muutunud terroristiks, mis oli selleks liikuma panemaks jõuks, see samuti töötame välja ühiseid ohunäitajaid, riskiindikaatoreid, mille abil oleks võimalik tuvastada internetikeskkonnaski, et tegemist on võimaliku riskiolukorraga samuti üritame analüüsida võimalike sõjaliste objektide äh, ründamist ja seda võimalikku trendi. mis puudutab küberterrorismi, siis me ei äh, ole saanud infot selle kohta, et terroristid kasutavad küber tööriistu kriitilise taristu ründamiseks, kui nad suudavad seda teha, siis nad tõenäoliselt teevad seda, aga praegusel hetkel äh, neil ei ole vahendeid. ma olen veendunud, et kavatsused on olemas, aga suutlikkusest ja vahenditest jääb puudu, nad ei suuda tulemüüridest läbi murda ja rünnata meie kriitilist taristut. aga me peame tööd jätkama ka online keskkonnas ja me peame ja nii, et äh, lisaks sellele, et me propaganda vastu võitleme, tuleb sellega samuti teha, samuti siis äh, mustvõrk, äh, dark web vajab suuremat tööd, dark webi võib kasutada ka näiteks vahendite hankimiseks ja seda ei tee mitte ainult terroristid, vaid ka organiseeritud kurjategijad. meie peame kandma hoolt selle eest, meil ei ole mingisuguseid lünke ega mingisuguseid äh, vajakajäämisi oma järelevalvetöös selles valdkonnas, samuti Bitcoinide ja teiste alternatiivsete vahendite äh, jälgimine. Äh, terroristlike terroristlik tegevus on tegelikult suhteliselt odav, väikseks terrorirünnakuks ei ole vaja eriti palju raha, kui isegi auto üürimiseks ei ole vaja eriti palju raha. nii et ähm, nii et, ähm, aga samas me vaatame, kus rahad liiguvad äh, teeme seda koostöös Ameerika Ühendriikidega ja vaatame ka, kuidas, millised on võimalused nende puhul tehnoloogiat hankida endale. Manchesteri rünnak, nagu te teate, Ühendkuningriigi politsei ning luureüksused viivad läbi uurimist, meie toetame neid. Nemad saadavad oma poolt, omalt poolt infot Europolile ning meie teeme koostööd nendega selles valdkonnas väga raske on olukorda hinnata praegusel hetkel, aga mulle tundub, et profiilid on üsna sarnased nende profiilidega, mida oleme tuvastanud varem Euroopas ja võib-olla ma ei maininud seda, et me toetasime saja kahekümne, sada kahtekümmend seitset juhtumit Euroopa tasandil Europolist kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ja suuremal osal kordades toetasime kas ühte või kahte liikmesriiki, sellepärast et need juhtumid ei olnud omavahel seotud. Manchester paistab, et ei olnud seotud Londoniga, Berliin ei paistnud olevat seotud Pariisiga, nii et ähm, iga juhtumi jaoks tuli eraldi ressursse eraldada. aga see on hea uudis, et nad ei olnud omavahel seotud, tegemist ei olnud võrgustikuga seega, aga mida vähem on nad samas omavahel seotud, seda vähem on äh, tõenäoline on, et me suudame nende tegevust prognoosida. kui te ei ole seotud mitte kellegiga, siis on raske teada, kes sa oled ja see on seotud ka profiileerimise küsimusega. mida vähem on inimesed omavahel seotud, mida isoleeritumad nad on, seda raskem on luureorganitel profiili paika saada, isikut tuvastada ning tegudele asuda turvalisus ei ole ju tegelikult mitte midagi muud kui riskihinnang ning prioriteetide paikapanemine. kõiki kahtlusaluseid võib äh, ju hinnata ja me teeme seda, äh, riskihinnangud tehakse, me äh, rohkem on midagi raskem teha, aga paremini võib küll tegutseda ja äh, liikmesriigid koos Europoli toetusega püüavad paremini tegutseda. mis puudutab sunnide ja šiiade konflikti, siis jah, me eeldame, et see mõjutab Euroopa turvalisust, meil on olnud sarnaseid juhtumeid varem, et need äh, vägivaldsed äh, rühmitused ründavad üksteist, see ei ole hea ei kellegi jaoks, ei šiitide, ei sunnide, ei kristlaste, ei moslemite, ei kellegi jaoks. sellest konfliktist sünnib ainult veel viha, veel konflikte ja me vaatame, kuidas on võimalik ka siin ärahoidva tegevusega midagi ära hoida. ja piirkondlikud püüdlused ei ole ainukeseks terroristlikuks muutu-, terroristiks muutumise motiiviks ja sageli on ähm, äh, tegemist vaimuhaigustega äh,, puuduliku integreerumisega ja nii edasi, nii edasi. terroristiks hakkamisel on mitmeid põhjuseid ja, ja usulised püüdlused äh, on ainult üks nendest. radikaliseerimise vastu tuleb aga igal juhul võidelda psühholoogide rolli ei saa alahinnata, sotsiaaltöötajate, sotsiaalasutuste ja avalikkuse rolli ei saa ära hoida, meediaisikute rolli ei saa äh, alahinnata ähm, äh, meil on vaja alternatiivset äh, vastunarratiivi, selle eest vastutavad parlamendid, ajakirjanikud, äh, üldsus, teie teie peate edastama sellist narratiivi, mitte Europol, mitte politseiüksused. nii et radikaliseerumise vastane võitlus äh, peab olema üks osa meie tööst, see on üks osa politseitööst, aga see peaks olema ka üks osa sotsiaal- ning äh, haridusvaldkonna tööst me oleme koostööd tugevdanud, aga see pilt, aspekt, mida mainis äh, proua Hallmeier, on veel puudulik. meil on vaja rohkem teavet. kõik juhtumid on erinevad eelmistest juhtumitest, neid ei saa omavahel alati võrrelda. Berliin erineb Manchesterist, Manchester erineb Pariisist äh,, äh Pariis Brüsselist ja nii edasi ja nii edasi, aga see, sellest tõdemusest ei piisa. me peame analüüsima, me peame kõiki äh, näiteid ära kasutama, kõiki infokilde ära kasutama, et analüüsida ka järgmisi juhtumeid. pärast ähm, viimaseid rünnakuid Manchesteris, Londonis ja Pariisis on äh, kõikide liikmesriikide kõige tähtsamaks äh, teemaks see, et mida teha siis, kui äh, tuleb järgmine rünnak ja teine on, äh, küsimus on see, et kes selle toime pani. Euroopa julgeoleku seisukohast on aga oluline see, et kuidas see juhtus ja miks see juhtus, see on jällegi Euroopa tasandilt Europoli töö. me teeme koostööd liikmesriikidega, et välja leida, kes ja mida toime pandi aga meie peame samas mõtlema küsimustele, et kuidas ja miks. see aitab meil tulevikus võimalikke terrorirünnakuid ära hoida. ma arvan, et vastasin suuremale osale küsimustest. härra Navareti, tahtsin teile öelda, et te olete üks Europoli kolleegidest, kellel on tõesti ka operatiivtöös kogemusi ning teadmisi ning seetõttu võiksime aruteluga minna edasi ja edasi ja edasi ja rohkem süviti. aga äh, paraku aeg töötab meile vastu, selles vallas töö jätkub, terrorismivastase võitluse töö jätkub ja meil tõesti on vaja rääkida ka sellest terrorismivastasest narratiivist, kuidas meedia seda edetab, edastab. see lünk tuleb täita ning isegi selle lühikese kvaliteetse arutelu äh, kasutegur oli suur ja suur tänu ka liikmetele, kes tulid siia äh, ja selles töös osalesid. härra Navreti, soovin teile edu, soovin edu kõikidele Europoli kolleegidele. terve rida külalisi tulid selle arutelu käigus sisse. ma loodan, et arutelu oli teile huvitav, tegemist oli Natalja Kriisbecki külalistega äh, ja tegemist oli siis Prantsusmaa äh, prokuratuuri, advokatuuri Äh, esindajatega, väga teretulnud olete te täna meie kodanikuvabaduste komisjonis. We normally clap for our visitors. E-, even for the lawyers we clap, you know, so isegi äh, advokaadid saavad meilt aplausi. nüüd vabandan, ütleb härra esimees, see oli Briti huumorisoon, ei tea, kas seda on võimalik tõlkida prantsuse keelde, küsib härra esimees, ikka on. nii et suur tänu, härra Navarrete, et pöördusite meie poole ja aitäh. kolleegid, läheme nüüd edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, sellepärast et täna me lõpetame natukene varem kui tavaliselt ja oleme päevakorrapunkti number seitseteist juures ja suur tänu äh, komisjoni kolleegidele, et jõudsite kohale natukene varem. tegemist on siis komisjoni teatisega äh, lapsrändajate kaitse, mis on väga oluline punkt jällegi, aga arvestades seda, et meil on päevakorras nii palju küsimusi, ähm, ei jõua meie kolleegid lihtsalt igale poole, meie tänane kohtumine kantakse aga üle internetis ka ja, ja sellepärast on ilmselt meil kuulajaid mujalgi täna varjupaigast me oleme juba rääkinud ja see teema leidis ka seal mainimist. kolleegid, kaheteistkümnendal aprillil komisjon äh, avalikustas oma teatise lapsrändajate kaitse, laste arv, kes vajavad rahvusliselt kaitset, ei tule siin seda kellelegi ilmselt meelde tuletada, äh, on äh, traagiliselt kasvanud viimastel aastatel, eriti need, kes on täiesti saatjata ja seega see teatis on väga oluline äh, arutelude jaoks äh, seadusandlike ettepanekute osas, mis on esitatud Euroopa ühtse varjupaigasüsteemi reformimiseks. see teatis puudutab vastuvõtutingimusi ja kinnipidamistingimusi, kui see puudutab lapsi, see, siin on infot Euroopa eestkoste võrgustiku loomise kohta ja eesmärgiks on siis parandada laste üleviimise tingimusi liikmesriikide vahel Dublini määruse kohaselt. aga pikemalt viivitamata annan sõna Steven Ryanile ja Chiara Damole justiitsasjade peadirektoraadist, härra Ryan siis siseasjade peadirektoraadist, et tutvustada seda teatist. alustagem Stevenist. esimees vabandab. kolleeg isegi näitab mulle siin ette, et sõna saab äh, siiski proua Adamo kõigepealt nii et palun. suur tänu, härra esimees. suur tänu ühtlasi selle võimaluse eest tutvustada teile täna komisjoni teatist. meil on tõesti vaja Euroopa Parlamendi toetust selleks, et laste õigused oleksid poliitilise agenda keskmes. ja tuletaksin lühidalt meelde, miks komisjon selle teatise vastu võttis. aastal kaks tuhat viisteist ja kuusteist umbes kolmkümmend protsenti varjupaigataotlustest, mis esitati, tuli lastelt ja kuus korda on tõusnud äh, lapstaotlejate arv viimase kuue aasta jooksul. lisaks varjupaigale vaadakeme veel aastat kaks tuhat viisteist. kolmsada viisteist tuhat äh, last jõudis Euroopasse üle mere loomulikult, nagu te teate, lastekaitse on sattunud ohtu, sellepärast et äh, arv on, sissetulenute arv on nii suur ja see on seadnud surve alla äh, ka varjupaigasüsteemid ja tõi teravamalt välja need augud, mis olid süsteemis juba enne varem äh, laste kategoorias. viimasel aastal oleme me väga palju kohtunud äh, laste õiguste eest võitlejatega ja kuulasime ära ka palju lapsi endid, äh, olukord on jätkuvalt väga-väga raske ja vastuvõetamatu nii mõneski aspektis ja selles mõttes me hindame väga kõrgelt äh, seda toetust, mida Euroopa Parlamendi laste õiguste intergrupp on meile pakkunud. selle intergrupi liikmed on mänginud väga olulist rolli konsolideerumisprotsessis ja me oleme tõesti väga tänulikud selle eest. eelmise aasta novembris äh, oli koos komisjoni foorum laste õiguste osas ja keskendus sellele teemale lapsrändajatele ja see oli siis äh, see moment, kus vajadustest rääkides äh, jõudsime kõige pakilisemate sammudeni, mis tuleb astuda, et vajakajäämisi eemaldada. me võtsime oma teatises õigustepõhise lähenemise. ühelt poolt tuleb äh, siseriiklike ametkondade suutlikkust suurendada selleks, et nad oma kohustusi oleksid võimelised täitma, me peame neile võimaluse oma ülesannet täita et äh, laste kaitsesüsteemid oleksid funktsionaalsed ja siis äh, tuleb suurendada ka laste endi teadlikkust selles osas, mis on nende õigused, mis nad saavad teha. nii et kõik otsused, mis puudutavad äh, lapsi, seal peab olema üks selge põhimõte, laste heaolu. nagu ma ütlesin, meie teatis keskendub kõige pakilisematele, kõige problemaalsematele tegevustele, mis puudutavad kõiki lapsi, lapsrändajaid see ei puuduta mitte ainult äh, saatjate lapsi, kuigi nemad on muidugi eriti ähm, haavatavas olukorras, aga puudutab ka lapsi, kes on siis äh, oma peredest äh, lahutatud. me peame laps, lastekaitsesüsteeme niimoodi äh, toestama, et äh, meie meetmetel oleks äh, siseriiklike integreeritud lastekaitsesüsteemide puhul võimalus rõhuda tõhususele. tahaksin paari punkti veel ähm, mainida. kõigepealt äh, eestkoste. lapsrändajad ei vaja mitte ainult kaitset, vaid neil on vaja stabiilsust, äh, järjepidevust ja seega on eestkostjal nende jaoks väga oluline roll, et kaitsta nende heaolu ja nende huve see ei ole ainult seotud varjupaiga menetlusega, kuigi see arutelu, mida praegu peetakse, on äh, käivitatud varjupaiga kontekstis teisi klauseid on siin veel, äh, sobivad vastuvõtutingimused, äh, perede otsimine, info edastamine ja nii edasi. me ei tohiks unustada, et selle kõigega kaasneb üsna mitu piiriülest aspekti eestkoste puhul ja me tahaksime, et liikmesriigid kasutaksid ära praeguseid äh, koostöökanaleid, näiteks nagu Brüsseli määrusega ka loodi. sellele me ka viitasime parlamendiga suheldes. ja üks tegevusi, mille me siis, me oleme välja toonud võimaliku sammuna, on Euroopa eestkoste võrgustik. järgmisel nädalal on kuueteistkümnendal juunil kokku tulemas eksperdid ja me oleme ette näinud äh, konkreetsed rahastamise allikad äh, selleks, et see eestkoste eesmärk täita. siis vastuvõtmine me peame toetama pigem perepõhist äh, hoolekannet, me oleme selle pannud ka endale prioriteediks. ja lõpetuseks, me peame vaatama, millised on alternatiividele juurdepääsu võimalused, alternatiiv siis äh, halduskinnipidamistele. Äh, komisjon käivitas uue laste õiguste foorumi kuuendal, kuuendast kaheksanda novembrini see toimub ja see puudutab just nimelt äh, kinni peetud laste küsimust. ja ma tõesti loodan, et teie parlament ja noh, austatud rahvasaadikud osalevad selles täna on koos äh, sise- ja õigusasjade ministrid ja loodetavasti nad just praegu võtavad vastu nõukogu järeldused selle teatise alusel. Nad kutsuvad äh, siis liikmesriis, liikmesriike üles võtma samme laste õiguste äh, kaitseks, muuhulgas ka selle meie avalduse põhjal on täiesti selge, et enamus äh, tegevustest sõltub äh, liikmesriikide soovist ja veendumusest. nüüd annaksin aga mikrofoni üle äh, Steven Ryanile siseasjade peadirektoraadist äh, teiste sammude puhul. suur tänu, Kiera, suur tänu, härra esimees, ma tahaksin täiendada kolleegi ettekannet ja selgitaksin võib-olla natukene detailsemalt mõningaid konkreetsemaid tegevusi, mis on äh, komisjon välja pakkunud oma teatises. nagu juba öeldi, tegemist on nii-öelda siis kiireloomuliste pakiliste meetmetega, mis võetakse vastu koheselt eesmärgiks toetada piiriülest koostööd ja koordineerituse tõstmine kõikide huvipoolte vahel Euroopa Liidu tasandil, siseriiklikul tasandil ja regionaalsel tasandil. ma ei hakka selle teatise sisu teile ette lugema, aga tooksin välja mõned olulisemad äh, sammud, mis äh, meie meelest äh, lapsrändajate olukorda aitaks parandada ja probleemi lahendada tõhusamalt. me peame tagama selle, et laste identiteet tuvastatakse väga kiiresti ja et nad registreeritakse ka võimalikult kiiresti nende jõudmisel Euroopa pinnale ja et võetakse meetmeid selleks, et need lapsed ei läheks kaduma. lapsrändajad, nagu te teate, on ekspluateerimise ja kaubitsemise puhul väga kerged ohvrid ja me oleme näinud seda, et äh, kadunuks jäänud laste arv on tõesti äärmiselt kõrge ja alarmeeriv. Äh, liikmesriigid seega peaksid meie meelest võtma konkreetseid samme ja väga kiiresti. me kutsume liikmesriike üles koguma võrreldavaid andmeid äh, selleks, et ähm, kadunuks äh, jäänud laste piiriülest üleviimist äh, soodustada ja et peresuhete äh, defineerimine oleks võimalik. me tahame süsteemaatset aruandluse korda siis, kui lapsed jäävad kadunuks. komisjon kutsub üles ka lastekaitse eest vastutava isiku kohalolekut Äh, isiku tuvastamise hetkest, registreerimise hetkest alates. ja veelgi konkreetsem ettepanek, kutsume üles, et äh, kõikides kriisikeskustes Kreekas ja Itaalias nimetatakse ametisse äh, laste, lapse õiguste inspektor andmetega tuleks ümber käia delikaatselt ning lapse vanuse hindamine peaks olema nii malbe kui võimalik tuleb kasutada mitmedistsipliinilist lähenemist, sealhulgas ka siis psühholoogiliste tehnikate kasutamine ja selles mõttes EASO, meie varjupaigaamet, praegu uuendab oma suuniseid äh, laste vanuse tuvastamise osas. härra esimees, te ütlesite, et meil on vaja ka reformida Euroopa ühtset varjupaigasüsteemi et äh, oleks kaitstud need inimesed, kellel on vaja rahvusvahelised, rahvusvahelist kaitset paremini, kui, kui nad on praegu kaitsnud Euroopa territooriumile jõudes. laste õigused äh, peavad olema ja nende huvid peavad olema Euroopa Liidu seadusandliku raamistiku lahutamatu osa ja mulle tundub, et eriti tuleb tagada see, et äh, alaealised tuvastataks ja et neile nimetatakse kiiresti kas esindaja või eestkostja selleks, et aidata äh, neil läbida see protsess, nii nagu kolleeg just ütles. ja loomulikult äh, tagada tuleb see, et äh, nad võetakse vastu sobivalt ja antakse abi ja me kutsume kaasseadusandjaid siis leppima kokku kiiresti selles ettepanekus, aga eriti nende osade osas. ja lisaks sellele kutsume liikmesriike üles laste poolt esitatud varjupaigataotlused üle vaadata prioriteedina ja kutsume liikmesriike üles, nii nagu me oleme teinud seda ka varem oma, oma aruannetes viimastel kuudel, seada laste Itaaliast ja Kreekast ümberasustamine prioriteediks, kui laste huvid parimates huvides on ja kui nendel on selleks õigus. komisjon on rõhutanud ja see on minu meelest väga tähtis aspekt et on oluline, et leitaks püsiv lahendus, mis teenib lapse parimaid huve ja et see lahendus leitaks nii kiiresti kui võimalik. enam, enamikel puhkudel tähendab seda kas integreerimist Euroopa Liidu liikmesriiki või lapse tagasisaatmist tema päritoluriiki, et ta viia tagasi oma pere juurde. tagada tuleb see, et need lapsed, kes siia Euroopa Liitu jäävad, aga on korralikult integreeritud, ja et nendest saab meie ühiskondi rikastav osa ja selle saavutamiseks tuleb rakendada integratsioonimeetmete kogu, juurdepääs haridusele, kutseharidus, keeleõpe, tervishoid ja nii edasi. tuleb teha jõupingutusi ja seda tõesti tuleb siin rõhutada, selleks, et äh, juurdepääs nendele teenustele, näiteks haridus ja äh, elamiskohta ja et seda tehtaks kaasavalt ja et see ei viiks segregatsioonile kogukondade sees ega tooks kaela ksenofoobiat. ja need, kes tagasi saadetakse, nende puhul tuleb äh, kindlasti leida üles nende perekonnad ja näha ette siis päritoluriigis reintegreerimismeetmed kõik see loomulikult eeldab äh, liikmesriikide poolt järjepidevaid investeeringuid aga Euroopa Liit on valmis andma ka vahendeid liikmesriikidele siseriiklike tegevuskavadele lisaks. lisaks on rahvusvahelised organisatsioonid raha pakkunud ja vabaühendused, kes rakendavad programme, mis selles suunas liiguvad. ja viimane märkus minu poolt on see, kui oluline on nende põhjustega tegelemine, miks, mille pärast nii paljud lapsed üldse asuvad sellele ohtlikule teele Euroopasse see ei tähendab muidugi seda, et me ei tegele mitte ainult vaesuse ja konflikti leevendamisega, need on kaks aspekti, mis muidugi tänast äh, rännet oluliselt mõjutavad, aga me peame kaitsma, me peame keskenduma ka konkreetsetele kaitse puudujääkidele, mis on tänaseks, täna reaalsuseks paljude laste puhul üle terve maailma, sealhulgas äh, nendes riikides, mis on Euroopasse suunduva marsruudi peal ja seega meie teatis kutsub üles, et rahastataks projekte, mille eesmärgiks on lastekaitsesüsteemide väljaarendamine kolmandates riikides ja mis oleksid suunatud siis paremale koostööle lastekaitse vallas kolmandate riikide vahel. ja partnervalitsustega rõhutame ka koostöövajadust kodanikuühiskonna organisatsioonidega. sekkub härra esimees meie kolleegid peavad varsti lahkuma, sellepärast et öö, äh, neil on vaja koju sõita. komisjoni esindaja, ma lõpetan. tuleb luuda võimalused kolmandates riikides nendele lastele, kes on hädas, aga tuleb astuda vastu ka kuritegelikele võrkudele ja viimane märkus ümberpaigutamise osas, me kutsume liikmesriike üles, et nad äh, äh, võtaksid endale kohustuse rohkemate inimeste ümberpaigutamises, eriti laste puhul, kes on kõige haavatavamad, kes tihti ei saa ise jõuda kuhugi turvalisse kohta mõnes teises riigis. just nende inimeste, neist just nende jaoks peab olema ümberpaigutatus tagatud. härra esimees, kaks kolleegi peavad lennukile jooksma, sellepärast sekkusin. asi on selles, et mõned lähevad lennukiga, teised ei lähe vot meil on sellised kaks tüüpi kolleege tõesti, lähed lennuki, äh, rongiga, täpsustab meile härra esimees. tõesti oluline teatis, kuid ühte asja ütleksin, kaks nädalat tagasi käisin Kreekas, proua Tšinitši ja proua Komes on käinud seal varem ja kõik vabaühendused nõuavad e, eestkostesüsteemi lastekaitseinspektorite juurutamist. see on vabaühenduste peamine mure Kreekas, Itaalias, need on need asjad, mida nad ikka jälle rõhuvad. aga üks hoiatus veel selle teatise puhul. see on integratsioonile öö, äh, suunatud teatis. see sõltub liikmesriikide öö, äh, sotsiaalsüsteemidest, selle edukus ja minu meelest on siin väga-väga suuri probleeme, te rääkisite juba kolmandate riikide süsteemidest ise. ja see ei ole odav asi, eriti kontekstis teiste asjadega lastekaitsesüsteemide hind Euroopa Liidu liikmesriikides on, on siin väga oluline teema. suurepärane teatis, selleks, et seda saaduks edu, on vaja suuri jõupingutusi meie poolt. ma tahtsin selle kohe alguses välja öelda. väga tähtis teatis, keeruline, aga see eeldab seda, et meie kolleegid tõesti tegeleksid selle asjaga, kalkuleeriksid kulusid ja, ja, ja tohutu integratsiooni alane ettevõtmine. aga alu-, alustagem Katariina Tšinnitšist. suur tänu teile, esimees. ma sooviksin tänada komisjoni esindajaid mitte ainult äh, selle teatise esitamise eest, vaid ka sellepärast, äh, et ähm, ta juhib, ähm, ta juhib, äh, te juhite noorte õiguse töögrupi, nii et äh, suur aitäh selle eest, et te soovisite äh, panustada ka intergrupi töösse. kindlasti see, mis me täna kuulsime noorte kaitsmise kohta on kindlasti oluline paljude noorte aitamiseks ja toetamiseks, kes on väga keerulisel see olukorras, nad otsivad paremat elu meie kodumaal ning äh, siin on väga palju olulisi aspekte, mida on äh, tsiteeritud, eelkõige puudutab see äh, hooldusisikuid, äh, see on üks olulisemaid küsimusi siin Eh, oluline on, et need inimesed oleks koolitatud, et, et neil oleks ettevalmistus, nagu eh, peaksid olema kõik, kes on noortega eh, kuidagi seotud. ning küsimus on nüüd selles, kes osalevad ka noorte identifitseerimises, sest see on esimene võimalus selleks, et kaitsta noort, kes Euroopa territooriumile jõuab. veel üks küsimus, mille oleme korduvalt esi tõstnud, esile tõstnud libe komisjonis kui ka intergrupis, et äh, alaealiste kinnipidamisest ei äh, tohi äh, rääkidagi seda, eelkõige siis, kui ainus, millest neid süüdistatakse, on see, et nad on pagulased. me, me peame üritama leida alternatiivseid lahendusi, eriti puudutab see luu-, võimalust luua pere sarnane üksus noorele, kes on tulnud Euroopasse, et teda oleks võimalikult lihtne oma uuele kodumaale integreerida. peame tegema kõik selleks, et noor eh, oleks võimalikult hästi integreeritud, et temast saaks eh, eh, tõeline jõud oma uuel kodumaal ning see, mis puudutab nüüd järjepidevat integreerimist, siis kõik need, kes noorega koos tööd teevad, peavad aru saama tema vajadustest ja eeldustest. see puudutab siin muuseas ka majanduslikku toetust, sest, sest noore ülevalpidamine nõuab ka majanduslikke jõupingutusi. seda mõned liikmesriigid, näiteks Itaalia juba teevad praegusel hetkel peaks tegema kõik selleks, et äh, äh, komisjoni poolsed soovitused peavad muutuma konkreetseteks äh, tegudeks ja eelkõige tuleb meie kõigi poolt tähelepanu pöörata sellele, et kõik riigid peaks neist soovituslikest aspektidest kinni, sest kahjuks on ju noored äh, meie äh, praegu kõige haavatavamad äh, isikud, kes meieni jõuavad, olgu need noored pärit kus iganes riigis, kus iganes, kuhu nad iganes ka jõudnud pole, nende heaolu on meie kõigi vastutuses ning Äh, arvan, et kõik riigid peaks üles näitama vastutustunnet noorte kohtlemisel. suur tänu, Katariina ja Tanna saab järgmisena sõna. mina äh, tänan samuti komisjoni tehtud töö eest ning ma tahaks, et komisjon teeks äh, midagi enamat kui lihtsalt see, mida me siin kuulsime, et oleks väga tugev poliitiline sõnum liikmesriikidele, et nad ei saa jätkata samas vaimus sest me räägime siin kõige haavatavamate isikute kaitsest ning ma ei unusta iialgi, kui šokeeritud me olime, kui, kui politsei ütles meile, kuidas neil võeti ära vahendid, et aidata otsida lapsi, kes olid kadunuks jäänud kui äh, nende oleks tegemist olnud pagulaslastega, siis poleks siialgi neid vahendeid ära võtnud. kas me peaks kõige haavatavamaid inimesi ehk lapsi kaitsma? tegemist on ka julgeoleku äh, küsimusega, kui lapsed kaovad, siis ilmselgelt äh, on nad inimkaubitsejate ohvrid ning sellega peaks tegelema Euroopa Parlament, peab sellega tegelema, komisjon peaks sellega tegelema ja ma ei näe sugugi, et äh, komisjon äh, liikmesriikidega tööd teeks selles kohas, see on täiesti skandaalne ning äh, ja need lapsed on ju tegelikult pagulased, nad on ülejäänud, elanud tohutu karmid öö, situatsioonid, neid tuleb koht-, suhelda, nendesse tuleb suhtuda kui pagulastesse ning küsimus on nüüd siis selles, et et mida edasi teha, olen näinud lapsi pagulaslaagris äh, ähm, Kreekas need lapsed on läinud kohutavaid asju, mis nende perekonnaga juhtus ja nad ei saa mitte mingisugust psühholoogilist tuge. Need äh, lapsed, äh, neist lapsed saavad häiritud, lastest saavad häiritud häirega täiskasvanud, kui midagi ei tehta piisavalt kiiresti ning äh, rääkimata muidugi tüdrukutest. ja mitte ainult tüdrukud, vaid lapsed on olnud seksuaalvägivalla ohver, mis olukord on praegu vastuvõtukeskustes Eh, mis seal lastega on saanud ja näiteks Liibüas mulle eh, öeldi hiljuti, et eh, tegelikult aina rohkem lapsi, kes on pärit näiteks Bangladeshist või Marokost või Nigeeriast, neid tuleb aina juurde, nad on aina nooremad. kas seda võetakse arvesse ning loomulikult minu jaoks äh, kõige dramaatilisem nende äh, afgaani poiste olukord, keda äh, koheldi kui migrante ning äh, keda ekspluateeritakse jõledalt, sest keegi ei soovi kiirustada nende aitamisega ning nad teavad, et nad peavad registreerumisest hoiduma ning sellega seoses äh, Äh, nad langevad erinevate võrgustike, ka terrorivõrgustike ohvriks. Äh, nii, ma äh, teeks nüüd peadirektoraatide esindajatega, meil on järgmine kord rohkem aega, meil on võimalik pikemalt arutada seda asja, kui rohkem kolleege on kohal, tegemist on teemaga, mis pakub suurt huvi sest äh, kolleegid ju saavad aru, et tegemist äh, on teemaga, mis pakub huvi ka ajakirjandusele ja tegemist on kompleksse küsimusega, sest, äh, sest see on seotud ka ühtse asüülisüsteemiga, siin on ka konkreetseid sotsiaalseid küsimusi, nagu näiteks haridusküsimused, mis ei ole sugugi mitte odavad olen äh, seda näinud ka delegatsiooni visiitidel ja nii edasi, nii et äh, võib-olla äh, süve, oleks mõistlikum süviti minna pisut teinekord ning pöörakem seni tähelepanu endiselt sellele valdkonnale ja pöörame ja katsume endiselt olla pidevas kontaktis ja kui see on teie jaoks aktsepteeritav, siis pole mõtet hakata uut arutelu alustama. Eh, kuigi meid, meid on ainult kaks tükki siin. teeme niimoodi ja eh, ning eh, kindlasti selles olulises küsimuses oleme edaspidigi kontaktis. suur aitäh teile. suur tänu kõigile, aitäh Annale ja aitäh kõigile töötajatele ja imekaunist nädalavahetust teile kõigile. That's the end of the meeting, sorry. The meeting is uh... sellega on kohtumine lõppenud, istung on läbi ja järgmine kord tuleme kokku viieteistkümnendal juunil Strasbourgis